Was hat er gesagt? Liebe Kolleginnen und armsad kolleegid, meie istung jätkub. eilse istungi protokoll on teile välja jagatud. kas selle kohta on vastuväiteid? kui vastuväiteid ei ole, on protokoll praegusel kujul heaks kiidetud. vastavalt päevakorrale tulevad nüüd nõukogu ja komisjoni avaldused olukorra kohta Lähis-Idas ja Gaza sektoris. meil on väga hea meel tervitada siin nõukogu eesistujat, välisminister Schwarzenbergi, kes täna peab veel minema Äh, Lõuna-Aafrikasse ja varasemad eesistujad on teinud äh, sellistel puhkudel niimoodi, et välisministreid on äh, sellistel kordadel asendatud, nii et seetõttu me oskame eriti hinnata seda, et te täna siin olete. tere tulemast, minister Schwarzenberg! meil on väga hea meel ka selle üle, et nagu peaaegu alati on kohal ka vastutav voli-, volinik Benita Ferrero-Valdner, kes tunneb väga hästi seda probleemi ja on olnud ise kohal ka Gazas armsad kolleegid, teid on küll vähe, aga need, kes siin täna kohal on, on eriti pühendunud sellele küsimusele.